eduaruanne nõukogu ja komisjoni avaldused annan sõna nõukogu esindajale proua Kalnina Lukaševitšale. president, lugupeetud äh, daamid ja härrad Serbiast. vabandust, kolleegid. vabandust, nõukogu kõneleb. tänan, proua president mis puudutab äh, Serbiat, siis tahaksin toonitada mõningaid äh, punkte, mis on esile tõstetud ka teie resolutsioonis. nõukogu oma septembris kaks tuhat neliteist vastu võetud äh, lõppjäreldustes tervitab ühinemisläbirääkimiste ametlikku algust kahekümne esimesel jaanuaril kaks tuhat neliteist, me tervitasime ka sõelumisprotsessi Serbia on äh, liikunud nüüd äh, uuele äh, tasemele suhetes Euroopa Liiduga. nõukogu on tervitanud seda, kuivõrd kõrgetasemeliselt ja tihedalt on Serbia näidanud omapoolset huvi üles Euroopa Liiduga peetavad ühinemisläbirääkimised on äh, seotud äh, olulise reformiprotsessiga. struktuurireformid äh, Serbias on heaks näiteks sellest vajadusest. meil on uus lähenemine, on pandud paika mm, konkreetsed tingimused, mille põhjal Serbiat hinnata. nõukogu täheldab et äh, keerulistele peatükkidele tuleks äh, liitumisläbirääkimistel pöörata tähelepanu juba algfaasis. Need äh, peatükid puudutavad eelkõige just õigusriiklust, mis on horisontaalselt liitumisläbirääkimisi läbiv teema nii et äh, nende peatükkidega tuleb saavutada edusamme paralleelselt äh, teiste teemadega. me samuti tervitame edusamme, mida on tehtud eelmisel aastal seoses äh, avaliku halduse reformiga, justiitsreformiga ja korruptsiooni ja kuritegevuse vastase võitlusega. Serbia on olnud aktiivne osapool regionaalses äh, politseiasutuste koostöös äh, kuritegevuse vastasel võitlusel. nõukogu kutsub üles Serbiat veelgi tugevdama oma reformiprotsessi. see on vajalik selleks, et oleks sõltumatu justiits äh, ametkond ja oleks võimalik võidelda tõhusalt korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu. põhiõiguste täielik rakendamine ja austamine, eriti just kõige haavatavamate gruppide kaitse, romade kaitse peab kindlasti olema tagatud. vähemuste kaitse seadusandlus tuleb rakendada tõhusalt ja vähemuste kohtlemine peaks olema mittediskrimineeriv. erilist tähelepanu tuleb pöörata ka seksuaalse sättumuse või soopõhisele diskrimineerimisele. meil on muresid seoses sõnavabaduse täieliku rakendamisega Serbias. me oleme pühendunud äh, meediavabaduse ja sõnavabaduse täielikule kaitsmisele ärikeskkond ja investeerimiskliima vajavad samuti parendamist. tähelepanu tuleb pöörata ka avaliku sektori reformile ja struktuurireformidele, et tagada fiskaalstabiilsus ning seeläbi äh, toetada tööhõive ja majanduskasvu nõukogu tervitab komisjoni raportit, mis pöörab eriti tähelepanu just konkurentsivõimele ja majanduse juhtimisele. komisjoni raportist on kindlasti kasu Serbia püüdlustel täita Kopenhaageni kriteeriumeid. väga oluline on regionaalne koostöö ja koostöö naaberriikidega siinkohal tervitab nõukogu seda, et äh, Serbia on olnud aktiivselt kaasatud äh, regionaalsesse koostöösse, võttes osa erinevatest algatustest, nagu näiteks äh, Kagu-Euroopa koostööprotsess. samuti on tugevdatud kahepoolseid suhteid teiste Lääne-Balkani piirkonna riikidega. Serbia peab olema aktiivselt ja konstruktiivselt äh, kaasatud suhete normaliseerimise protsessi Kosovoga. selles osas on saavutatud äh, olulist edu. siinkohal tahaksin ma tervitada kõrgetasemelist dialoogi, mis toimus üheksandal veebruaril ja tervitan ka justiitsalal saavutatud edusamme Kosovos suhete parandamine Pristinaga ja täielik äh, Brüsseli lepingu rakendamine tähendab äh, kõrgetasemelist dialoogi, mis äh, edendab ka Serbia liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga. komisjon ja nõukogu jälgivad tähelepanelikult Serbia osalust nendes protsessides jälgitakse ka seda, kuidas rakendatakse seni saavutatud kokkuleppeid. soovime, et Serbia ja Kosovo mõlemad saaksid jätkata oma liikumist Euroopa Liidu poole, vältimaks seda, et üks võiks blokeerida teise edu. meil on vaja liikuda edasi läbirääkimistel mõlema riigiga. austatud äh, parlamendisaadikud nõukogu on kutsunud üles Serbiat tegutsema kooskõlas Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitikaga. see on eriti oluline just praegusel ajahetkel, kus äh, Euroopa Liiduga liituda soovivad riigid äh, peaksid üles näitama pühendumust Euroopa ühistele väärtustele. lõpetuseks Serbia peaks jätkama tõhusat koostööd EULEX-iga ja andma EULEX-ile võimaluse täielikult oma mandaadi raames Serbias tegutseda. nõukogu jääb äh, ära ootama järgmist äh, ühinemisprotsessi konverentsi ja järgmiste läbirääkimiste peatükkide avamist äh, Serbiaga. suur tänu! tänan, järgmisena annan sõna volinik Haanile, palun. aitäh. tahaksin kõigepealt tänada David McAllisteri kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Serbia eduraporti eest, tegemist on väga tasakaalustatud ja põhjaliku hinnanguga Serbia edusammudele kõik ähm, raportis kirjas olev on kooskõlas ka meie enda analüüsiga. meil on vaja positiivset narratiivi Serbia edusammudel Euroopa Liidust ja sellepärast ootan huviga esimeste peatükkide avamist Serbiaga peetakse läbirääkimisi, riik on läbi viinud keerukaid reforme ning äh, suutnud suurel määral normaliseerida oma suhteid Kosovoga. see on võtmeks stabiilsuse tagamisele selles piirkonnas. seireprotsess peaks mõne kuu jooksul lõpule viidama ja Serbia on näidanud omalt poolt pühendumust ja professionaalsust seire raportitega tehtav töö peaks jätkuma kogu aasta jooksul. nüüd peab Serbia andma tulemusi õigusriigi vallas ja suhete vallas Kosovoga. Nende probleemidega tuleb tegeleda läbirääkimisprotsessi alguses. kõrgetasemelise dialoogi taastamine ühe kuu eest pärast peaaegu aastast pausi oli määrava tähtsusega õigus- ja kohtusüsteemi kokkulepe on nüüd lõpule viidud Serbiaga ja see on oluline edusamm. töörühmad tegelevad nüüd leppe jõustamisega mõlemalt poolt. eeldan, et saavutatakse ka häid tulemusi. kui me seda protsessi oleme suutnud hinnata, saame liikuda kolmekümne viienda peatüki juurde ja loodan, et see saab toimuma lähitulevikus. tõsist tööd tehakse ka õigusriigi küsimustega loodan, et varsti võetakse vastu põhjalik vastav tegevuskava. loodan, et see aitab kaasa ka kahekümne kolmanda ja kahekümne neljanda peatüki avamisele enne aasta lõppu. Serbia valitsus peaks samuti tagama, et progressi ei seata ohtu sekkudes ombudsmani tegevusse või taganedes sõnavabadusest. meediavabadus on möödapääsmatu võtmeküsimus Euroopa Liidu suunas liikumisel. pööran end seega Serbia osapoolte poole ja ka peaministri poole ja tuletan seda neile meelde. samas ei tohi me unustada ehm, läbirääkimiste raamistikus või Euroopa Liidu akiis ette nähtud võtmeküsimusi. väga oluline on, et kahepoolsed vaidlused ei takistaks üldist liitumisprotsessi. komisjon toetab Serbiat sellel teel ja mul on hea meel, et Euroopa Parlament on meiega ühel nõul. aitäh, volinik! Lähen nüüd kõnelejate nimekirja juurde, kõigepealt David McAllister kaheks minutiks, palun. lugupeetud juhataja, daamid ja härrad, Serbia raportöörina on mul suur au esitleda teile Serbia kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eduaruannet. ma tervitan siin ka Serbia ministrit ministrid, ähm, äh, Euroopa asjade ministrid, kes siin täna õhtul on. see raport äh, keskendub kahele sõnumile. kõigepealt Serbia on teel liitumise suunas Euroopa Liiduga. kui me vaatame kahe tuhande neljateistkümnendal aastale tagasi, siis oli see Serbia jaoks oluline äh, aasta. Ähm, kahekümne esimesel jaanuaril jätkati läbirääkimistega. ma olen kindel, et peaminister Vučić ja tema valitsus jätkavad sellel suunal, nad äh, viivad läbi sots-, ühiskondlikke reforme ja me peame neid toetama. viimastel kuudel on Serbia parlament vastu võtnud olulisi seadusi informaatorite, meedia erastamise ja pankroti kohta, see on oluliseks edusammuks. kuid sellest hoolimata on seadusaktide ja poliitika põhjalik elluviimine määrava tähtsusega edukaks integratsiooniprotsessiks. teiseks, põhiküsimused on võtmetähtsusega läbirääkimistel õigusriik, majandusjuhtimine, avaliku halduse reform, Euroopa välispoliitikaga kohaldumine ja suhete normaliseerimine Kosovoga on kõikide küsimuste hulgas. kui kaua läbirääkimised kestavad, sõltub peamiselt sellest, kas Serbia suudab reforme läbi viia vastavalt Euroopa Liidu ajakavale. ma loodan, et seda progressi on võimalik teha. Belgrad on teel Brüsseli suunas, aidakem Serbial sellel teel püsida. ma tahaksin tänada ka variraportööre viljaka koostöö eest. meie eesmärgiks oli esitleda realistlikku, ausat ja tasakaalustatud resolutsiooni ja ma arvan, et me saavutasime selle. aitäh teile! aitäh, läheme järgmise kõneleja juurde proua Fajon, kaks ja pool minutit. suur tänu, proua president. austatud kolleegid, austatud härra volinik mul on iga kord väga hea meel, kui ma näen oma ees laual dokumendi, mis kannab positiivset sõnumit ja mis sisendab optimismi. ja ma tänan äh, raportööri Davidit äh, selle äh, raporti eest, mul on väga hea meel Serbia edusammude üle ja ma olen tõesti optimistlik, mis puudutab edasisi arenguid. aga samal ajal tekitab minus muret see, kui ma näen neid tendentse ja erinevad surved, mida me oleme viimasel ajal täheldanud ja mis puudutab eh, neid küsimusi, mis puudutavad just kahepoolseid suhteid Serbia naabritega ma olen veendunud selles, et Serbia äh, va- äh, töötab oma seaduse kallal, mis puudutab sõjakujud, sõjakuritegusid ja et äh, mis puudutab inimsuse vastu, vastaseid äh, kuritegusid ja koostööd Rahvusvahelise Kohtuga ja komisjon on sama meelt ja lisaks praegune seadusandlus kindlasti on juba tõhusam ja võimaldab kohut mõista ja vastavalt uutele seadustele. nii et ma kutsun teid üles hääletama muudatusettepaneku kolm vastu lubage, et ma tuletan meelde viimase aja sündmusi. me arutasime siin resolutsiooni, millel oli sarnane lähtepunkt, aga mis ei kujunenud tõhusaks ja tookord ma ütlesin, et ei ole vaja kasutada seda koda arutamaks siseriiklikke küsimusi. Serbial on väga ulatuslik vastutus Lääne-Balkanil ja Serbia vastutab ka selle eest, et suhted selles piirkonnaks oleksid võimalikult head ja põhimõtteline kokkulepe on sõlmitud ka suhete normaliseerimise osas Kosovoga. ma lähen äh, peatselt sõidan Belgradi ja kõige tähtsamaks on just suhete normaliseerimine Kosovoga ja sõnavabadus aitäh, kas te olete nõus sinise kaardi küsimusega, palun? aitäh, proua Fajon, teie sõnavõtust jäi mulje, et te ei ole teadlik sellest, et Serbia äh, kasutatav jurisdiktsioon rakendub ka teie kodanikele ja kui keegi arreteeritakse, siis äh, võib olla tegemist ka Slovaania kodanikuga, Sloveenia kodanikuga. Äh, suur tänu, austatud kolleeg, selle küsimuse eest, mida ma ootasin. me räägime seadusest, mis puudutab sõjakurised, kuritegusid Serbias ja me oleme väga selgelt Liit kindlaks määranud need tingimused, mis puudutavad läbirääkimisi peatükkide kakskümmend kolm ja kakskümmend neli osas ja selle seaduse muutmine kujutab endast, kujutaks endast ohtlikku pretsedenti. ja ma pean ütlema, et kõik see, mis puudutab äh, kohut, kohtumõistmist, Um, уважаема госпожо председател уважаеми господин комисар представители на съвета lugupeetud härra mcallister teie raport on väga hästi tasakaalustatud ja see peegeldab objektiivselt serbias tehtud edusamme. loomulikult on olemas teatav valmisolek äh, progressiks ja dialoogiks, kuid on ka teatud probleemid, mitte ainult siseprobleemid nagu meediavabadus või sõnavabadus või kohtusüsteem. peale selle on probleemiks ka kahepoolsed suhted naaberriikidega. siin on endiselt avatud probleemid Kosovoga, mõningaid seaduseid Äh, ei rakendata ellu, näiteks kohustus äh, pakkuda kooliõpet bulgaaria keeles. Äh, lugupeetud volinik Haan, need probleemid tuleb lahendada ja Serbia peab seda tegema, kui ta soovib Euroopa Liidu suunal edasi liikuda. aitäh, palun nüüd härra Vaigel. kes on vas pozdravil že prej. suur tänu ALDE fraktsiooni nimel ma äh, toetan seda resolutsiooni ja tervitan seda väga konstruktiivset tööd äh, ja mis raportöör David McAllister on ära teinud, ta on välja toonud väga veenvad argumendid, äh, hindamaks positiivselt Serbia poolt tehtud jõupingutusi. Serbia edusammud on selgelt nähtavad ja meil on väga hea meel selle üle ja Serbia eh, perspektiiv ühineda Euroopa Liiduga muutub järjest reaalsemaks ja väga tähtis on rõhutada mõningaid valdkondi, kus on vaja veel teha jõupingutusi, eh, eh, kohtute tegevust puudutav korruptsioonivastane võitlus, õiguskindlus, rahvusvähemuste õiguste austamine, sõnavabadus, meediavabadus. Serbia kujutab endast tähtsat riiki ja tähtsat tegi, tegijat, kes eh, võiks tagada stabiilsuse selles piirkonnas. aitäh, poolteist minutit nüüd härra Ransdorf. suur tänu, proua president, ma tahaksin rõhutada et Serbia majandus on keskse tähtsusega Balkanil ja ilma äh, stabiilsuseta Serbia majanduses ei ole võimalik ka stabiilsus selles piirkonnas. Serbial on vaja makromajanduslikku abi ja seda sellepärast, et seal on kõige suurem arv põgenikke seitsesada tuhat põgenikku, eh, edasi üleujutused, mis ujutasid üle eh, kaevandused, Serbia on sunnitud sisse vedama sütt. ja väga tähtis on see, et Serbia suudaks üles ehitada uuesti oma energiavaldkonna, eh, oma öö, hüdroelektrijaamad, et ja need on sellised äh, valdkonnad, mis on väga tähtsad ka Serbia naaberriikide jaoks. Äh, kohtusüsteemi reformimise osas on tehtud edusammu ja aga on veel võimalusi seda tööd parandada ka näiteks korruptsioonivastases võitluses. ma arvan, et tegemist on sellise riigiga, kes väärib äh, igati meie tähelepanu ja me peame aitama Serbiat ära kasutamaks kogu seda potentsiaali, mis selles riigis on. aitäh, palun pooleteiseks minutiks härra Šoltes. suur tänu. ka mina sooviksin tänada härra McAllisteri selle suurepärase raporti eest, mis puudutab Serbia eduaruannet ja tahaksin tänada ka suurepärase koostöö eest ja avatuse eest kõigi kompromisside suhtes. ma arvan, et tegemist on väga hea dokumendiga ja ma igati toetan seda. ma tahaksin öelda, et Serbia on äh, varasemalt äh, suuri edusamme teinud, ta on väga tõsiselt suhtunud reformidesse ja me võime tõesti tunda, et Serbia on teinud jõupingutusi, jõupingutusi õigusvaldkonnas, kus äh, soovitakse tagada suurem kohtuvõimu sõltumatus, sellepärast et õigusriigi seisukohast on see väga tähtis. korruptsioon on vägagi levinud Serbias, kuid see on teema, mis on päevakorras, aga kindlasti sellele teemale lahenduse leidmine nõuab veel aega. ma olen veendunud selles, et Serbia läheb edasi reformide teel, et ta teeb vajalikud jõupingutused selleks, et äh, olla läbipaistvam ja mul on väga hea meel selle üle, et äh, komisjon on tõesti teinud tõsist tööd, tagamaks läbipaistvuse ja et see töö on olnud ka tõhus, sellepärast et väga tähtis on äh, avalike vahendite kasutamise üle objektiivse kontrolli tagamine ja väga tähtis on, et tõesti reaalselt pingutataks selles valdkonnas. meil on aga probleeme on veel sõnavabadusega, meediavabadusega, sellest teemast räägitakse viimasel ajal väga palju ja ma olen väga palju ka äh, sõnumeid ja pöördumisi sellel teemal saanud. aitäh, nüüd härra Karver, üks minut aitäh, juhataja. neoimperialistlik soov laieneda endisesse Jugoslaaviasse on kaot-, on pannud teid silmist kaotama laiemat pilti. Serbia ja Euroopa Liidu välispoliitiline olukord on pannud silmist kaotama ka olukorda Venemaal. Serbiast on saanud järjekordne ettur võitluses Venemaaga. kas me ei peaks meid, kui te peaksite lugu Serbia rahvast, siis te näeksite, et te peaksite liikuma koostöö ja lepituse suunas, selle asemel, et teha Serbiast järjekordset kolooniat komisjon peab toimima vahendajana Lääne ja Venemaa vahel sellel määraval ajastul selleks, et tagada julgeolekut Ida-Euroopas, aitäh! härra Carver, kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele, palun? Aș dori să vă întreb, având în vedere că și România este o țară ortodoxă, ar trebui... Küsimus. Teades, et Rumeenia puhul on ka tegemist õigeuskliku riigiga, kas me peaksime ka kas meie suhtumine Venemaa osas peaks olema samasugune, me peaksime nõustuma kõigega, mis Venemaalt tuleb? aitäh. mina ütlen, et me teame, kui tundlik on olukord Venemaa ja Euroopa Liidu suhetes. praegu on hea võimalus kasutada Serbiat vahendajana. mina tunnen, et Serbia äh, toomine Euroopa Liitu tähendab kaartide Putinile kätte mängimist. aitäh, ma olen proua Morvai. aitäh, minu jaoks on Serbia rap-, oleks Serbia raport usutav siis, kui siin oleks täpne nimekiri inimõigustest, mida Serbia peaks täitma ajalooliste rahvusvähemuste suhtes, näiteks kolm tuhat äh, ungarlast äh, Vojevoodinas me peaksime ütlema, et Serbia ei tohi ilma selleta Euroopa Liiduga liituda. ma tahan öelda, et inimõiguste vallas peaks Serbia tagama täieliku enesemääramise õiguse ja regionaalse autonoomia äh, vähemustele, sest Euroopa Liidus me peaksime järgima Euroopa mudeleid ja väärtusi, peaksime lubama vähemustel täielikult oma keelt kasutada ja erastamisprotsessi käigus ma ei tea, kas komisjon teab, et äh, keelatud on ungarikeelsed teatud äh, raadiokanalid, sest nad on erastatud. palun tehke selles suhtes midagi ja te peaksite tagama võrdse kohtlemise ja diskrimineerimise ärakaotamise ähm, ungarlaste suhtes. mul on ka see nimekiri, mille ma kavatsen volinikule anda. aitäh, härra Kukan, üks minut, palun. ma tean, et äh, te soovisite ka sinise kaardi küsimust esitada, aga selle võimaluse annan ainult nendele, kes kõnelejate nimekirjas ei ole. aitäh. Serbia teeb integratsiooniprotsessi osas edusamme ja mul on hea meel, et tasakaalustatud ja objektiivne raport eh, David McAllisteri sulest ka seda tunnustab praegu on väga oluline, et kõrgel poliitilisel tasandil on pühendumus liitumisprotsessile ja ma loodan, et seda seisukohta tugevdatakse veelgi valitsuse seisukohtades, sellepärast kutsume õigustatult üles Euroopa Liitu avama läbirääkimispeatükke väga oluline, et Serbia jätkaks reformidega, me oleme näinud majandus- ja sotsiaalreformide algust ja loodame, et jätkatakse ka kohtusüsteemi reformimist. siin kohapeal tahaksin rõhutada mõne institutsiooni, nagu näiteks ombudsmani sõltumatuse olulisust, kuid ka ametivõimu äh, ärakasutamisega seotud juhtumeid väga oluline on jätkata ka dialoogi Kosovoga valitsuse toetus sellele protsessile on võtmeks, mis tagab stabiilsuse regioonis. see tähendab ka kõikide lepete rakendamist. aitäh, palun nüüd härra Frunzulitsa. Uh, Rumeenia on Serbia naaberriik ja ma tahaksin öelda, et uh, meil on uh, pikaajalised äh, suhted, me toetame Serbia ja ka kõikide teiste endise Jugoslaavia vabariikide Euroopa perspektiivi, sealhulgas toetame ka, äh, lisaks sellele toetame ka Albaania ja Kosovo Euroopa perspektiivi aga mis puudutab nüüd Serbiat konkreetselt, siis on vaja teha väga olulisi edusamme meediavabaduse, vähemuste kaitse, läbipaistvuse osas, mis puudutab poliitiliste parteide rahastamist, on vaja võidelda rohkem korruptsiooni vastu, tagada meeste ja naiste võrdõiguslikkus. olen arvamusel, et läbirääkimistel kõikide kandidaatriikidega me peame Euroopa prioriteedid ja väärtused esiplaanil hoidma loomulikult on väga oluline seal piirkonnas stabiilsus saavutada aga me peaksime siiski äh, demokraatlikud äh, väärtused ja õigused äh, esiplaanile seadma. ma toetan Euroopale lähenemist Kagu-Euroopas, aga meie seisukohad peavad olema ka väga selged. suur tänu, järgmisena saab üheks minutiks sõna härra Ujazdovski, palun president, e, tänan, tänan ka raportööri väga ausa raporti eest ja optimistliku raporti eest seal toonitatakse, et Serbia on teinud edusamme liikumisel Euroopa Liidu poole ma arvan, et siin on tegemist Euroopa solidaarsuse ülesnäitamisega. mul oli väga hea meel, kui Horvaatia ja Sloveenia liitusid Euroopa Liiduga ja me kindlasti peaksime näitama head tahet üles ja avama ka ukse Serbiale. ma kordan üle, et siin on tegemist Euroopa solidaarsusega ja Euroopa Liit peaks kindlasti selles küsimuses rääkima ühel häälel. viitan siinkohal sellele, mida ütles äh, Ühendkuningriigi kolleeg härra Farage'i äh, parteist. ei ole mingit puhvertsooni Euroopa Liidu ja Venemaa vahel. kui me ei ava ust Serbiale, kui me ei suhtle nendega heas usus, siis nad satuvad Venemaa mõjuvälja ja kahjuks äh, härra Farage'i partei rääkis jälle Moskva häälel, meie peaksime rääkima Euroopa Liidu ühtsuse ja solidaarsuse häälega. suur tänu, ja üheks minutiks saab järgmisena sõna härra Jakovitš, palun. tänan. olen arvamusel, et me peaksime toetama Serbia valitsust äh, püüdlustes äh, läheneda veelgi emal Euroopa Liidule. Serbia roll on Balkani riikides olnud väga oluline alati, viimased arengud seal näitavad, eriti just Albaania, Serbia suhete vallas, et ähm, me täheldame mitmeid häid signaale, kui Serbia niimoodi jätkab, siis äh, me loodetavasti saame ta vastu võtta nii kiiresti kui võimalik, aga samas on vaja võtta vastu veel mitmeid reforme, mis on ka Serbia valitsusel plaanis. me peaksime tõsiselt kaaluma seda potentsiaali, mis äh, Serbial on energeetika vallas ja väga oluline oleks ka nemad äh, kaasata härra Junckeri plaani, sellepärast et Serbia energiaressursse võib meil väga vaja minna. härra Plankovitš, üks minut, palun. tänan, proua president. lugupeetud äh, volinik äh, Haan, härra McAllister, ma tervitan Serbia teemalist raportit, mis minu arvates on heaks stiimuliks Serbia valitsusele jätkata oma püüdlustega Euroopa Liidu suunal. mul on väga hea meel, et raportis mainitakse vähemuste õigusi, äh, räägitakse äh, vastu võetud lepingutest ja samuti mainitakse äh, siin kadunud isikute küsimust mis puudutab nüüd justiitsvaldkonda äh,, siis äh, siin äh, mainitakse erinevaid jurisdiktsioone ja ma arvan, et härra Haan peaks siin jurisdiktsioonide küsimuse lahendamisele kaasa aitama, muidu see toob äh, kaasa õiguskindlusetust Euroopa Liidu kodanikele, näiteks äh, Horvaatia kodanikele, me peaksime aitama äh, Serbiat äh, justiitssüsteemi reformimisel. on mitmed sinise kaardi küsimused, aga ma võtan vastu nüüd ühe sinise kaardi küsimuse ja kuna meil on vähe aega, kas te olete nõus vastama proua Švitška küsimusele? härra Belenkovitš, te mainisite äh, universaalse jurisdiktsiooni seadust Serbias ja minu küsimus teile on järgmine. kas pole mitte siin teatavat äh, väärarusaamade esitamist äh, ka siin parlamendis me tahame, et see küsimus oleks lahendatud, mitte siin seda veelgi keerulisemaks ajada. suur tänu. viimased kaks kuud me oleme seda raportit arutanud ja ma loodan küll, et me ei ole segadust äh, külvanud, vaid hoopis selgust sellesse küsimusse toonud. päris paljud küsimused äh, saavad aru, millega on tegemist. universaalne äh, jurisdiktsioon eksisteerib päris paljudes liikmesriikides, aga see ei ole seotud Lex Specialisega, mis on äh, vastu võetud selleks, et Serbias äh, võtta vastutusele sõjakurjategijad. me ei ole loomulikult äh, karistamatuse poolt vastupidi, aga me soovime vältida juriidilist õiguskindlusetust, eriti just Horvaatia kodanike vaatenurgast kolleegid, kolmekümne minuti jooksul tuleb esitada, vabandust, selle kolmekümne sekundi jooksul, mis sinise kaardi jaoks antakse, tuleb esitada küsimus, mitte esineda avaldusega ja ma olen edaspidi karmim. kolleeg Tsaani järgmisena. tänan. ma olen täiesti nõus äh, härra Plenkovitšiga. tegemist on väga positiivse raportiga mis mainib äh, kõiki neid valdkondi, kus Serbia valitsus on teinud olulisi edusamme ja samuti äh, tuuakse välja need aspektid, äh, kus tuleb veel parandusi sisse viia. kandidaatriigid peaksid juba enne liitumist tegutsema koostöös Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitikaga me ootame seda ka Serbialt ja me ootame ka Serbia poolset äh, Venemaa vastu suunatud äh, sanktsioonide ülevõtmist. Nad äh, Ungari on Serbia naaberriik ja meie jaoks on väga oluline territoriaalkoostöö ja vähemuste õiguste austamine. suur tänu, järgmisena saab sõna üheks minutiks proua Manescu, palun. suur tänu, proua president ma tahaksin tervitada neid edusamme, mis Serbia on teinud, eriti just assots-, assotsieerimiskokkuleppe ja stabiliseerimiskokkuleppe osas ja äh, ka selles osas, mis puudutab Euroopa integratsiooniprotsessi. aga samas on väga tähtis, et äh, viiakse kõigil tasemetel ka need seadused ellu. ma tahaksin rõhutada seda, kuivõrd tähtis on just haridust puudutavate seaduste ellurakendamine, äh, sõnavabaduse ja meediavabadust puudutavate seaduste ellurakendamine ja usuvabadus ja äh, Äh, rahvusvähemuste õiguste äh, austamine kõigil tasanditel. nii ma kutsun äh, Serbia valitsust üles konkreetseid samme astuma just selles osas, mis puudutab erinevaid rahvusvähemusi ja peatüki kakskümmend kolm. Serbia integratsioon kindlasti toob kaasa stabiilsuse ja õitsengu serblaste jaoks, aga ka Euroopa Liidu kodanike jaoks ja ähm, rahvusvähemustega head suhted kindlasti ainult aitavad kaasa liitumisprotsessi konsolideerimisele ja ma tahaksin tänada härra McAllisteri väga tasakaalustatud lähenemise eest. suur tänu, härra Landsbergis üheks minutiks järgmisena. tänan, president. kui me räägime Euroopa Liidu partnerriikidest, siis äh, riigid peavad äh, valima liberaalse demokraat-, demokraatia või autoritaarse režiimi vahel. Euroopa Liidu väärtuste süsteem põhineb rahvusvahelistel õigustel äh, ja see on äh, väga erinev äh, sellest süsteemist, mis ohustab Euroopa sõjajärgset korda Serbia puhul ei ole selge, millist teed nad tahavad minna ja mitte ühineda sanktsioonidega Venemaa vastu, see ei ole mitte pragmaatiline valik, vaid äh, see on selge seisukohavõtt. kandidaatriigid äh, peaksid äh, tegema kõik, et olla Euroopa Liidu poliitiliste seisukohtadega kooskõlas ja sel peab tegema otsuse, ta ei saa minna mõlemat teed. härra Kovitšitš, palun järgmisena. tänan, president aasta eest äh, alustas Serbia läbirääkimisi ja nad näitasid üles valmidust äh, liikuda edasi Euroopa teel. nüüd nad on teinud ka konkreetseid äh, samme. oluline on, et Serbia välispoliitika oleks kooskõlas Euroopa Liidu omaga. Serbia ei tohiks alluda kolmandate riikide survele, meil tuleb olla abiks Serbiale mitmetes küsimustes äh, on tervitatav, et äh, on võetud äh, vastu seadusi vähemuste kaitseks, aga on probleeme seaduse rakendamisel. näiteks Bulgaaria vähemusel on probleeme emakeelse koolihariduse pakkumisel, leitakse ettekäändeid, miks ei ole võimalik õpikuid tõlkida bulgaaria keelde ja nii edasi. Serbia peaks leppima enda äh, ajalooga ja samuti avama endise luureagentuuri arhiivid äh, ja samuti võimaldama juurdepääsu Jugoslaavia Rahvaarmee arhiividele. väga oluline on, et pööratakse tähelepanu piiririin-, äh, piirialadel elavatele väikestele vähemusgruppidele, nende olukorrale. järgmisena kolleeg Tšehharus, palun Serbia integreerumise äh, ka seoses äh, Euroopa Liitu soovime tänada härra McAllisteri selle raporti eest. on äh, oluline, et Serbias viidaks läbi vastavad reformid, et oleks demokraatlikud struktuurid ja me peame Serbiat tema teel Euroopa Liidu poole toetama tähtis, et meil oleks ähm, seal piirkonnas ähm, stabiilsus ja samas, et see oleks ka põllumajanduslikult ja tööstuslikult äh, toimiv piirkond. me ei saa vaadata mööda sellest, äh, millised on äh, Serbia suhted Venemaaga me ei saa mööda vaadata ka erinevate religioonide äh, suhetest, õigeusk, islam, tuleb tähelepanu pöörata kindlasti äh, sõjakuritegude paljastamisele, suhetele Venemaaga ja äh, ka suhetele Kosovoga, kahjuks mul ei ole rohkem aega, et rääkida. järgmisena saab sõna kolleeg Teli üheks minutiks tänan. me oleme öelnud palju selle raporti kohta, tegemist on äh, tasakaaluka raportiga ja ma olen väga tänulik härra McAllisterile selle eest. me oleme rääkinud siin sellest, milliseid olulisi ja häid samme teinud äh, Serbia valitsus, aga räägime ka sellest, mida veel tuleks teha, me tahame julgustada Serbia valitsust äh, liikuma äh, Euroopa perekonna suunas ja me soovime äh, Serbiat äh, aidata. Ungari naaberriigina on äh, huvitatud ähm, Serbia liitumisest Euroopa Liiduga. meil on heanaaberlikud suhted mitmetes poliitikavaldkondades viimastel aastatel tugevalt paranenud. me oleme huvitatud sellest, et Ungari vähemus oleks äh, Serbias paremini kaitstud ja meil tuleb seal kindlasti äh, tagada vähemuste õigus, äh, õiguste parem kaitse, väga oluline on Vojvodina küsimus ungarlaste jaoks. kolleegid, ma ei saa Äh, kahjuks teile sinise kaardi äh, küsimuseks äh, sõna anda praegu ja nüüd vaba mikrofoni raames saab sõna üks kõneleja iga fraktsiooni nimel. Ähm, järgmisena härra Bogovitš, palun. ka mina tervitan härra McAllisteri raportit, ma leian, et tegemist on tasakaalustatud ja väga hea raportiga ja see annab meile põhjust põhjust olla optimistid ja annab tunnistust sellest, et Serbia on õigel teel. mina esindan Sloveeniat ja Sloveenia oli esimene riik endise Jugoslaaviast, äh, kes ühines Euroopa Liiduga ja ma kindlasti julgustan Serbia valitsust jätkama sellel teel ja Äh, ellu on viidud reforme, mis alles mõni aeg tagasi olid tabuteemaks, nüüd on vaja võidelda korruptsiooni, organiseeritud kuritegevuse vastu ja Serbial on tõesti vaja Euroopa Liidu poolset solidaarsust selleks, et suuta äh, ellu viia kõik need väljakutsed, mis nende ees seisavad. härra Caputo, palun järgmiseks. aitäh, juhataja Serbia on näidanud, et ta soovib täielikult olla kaasatud Euroopa Liidu integratsiooniprotsessi ja reformida oma majandust ja ühiskonda vajalikul määral selleks, et läheneda Euroopa standarditele. läbirääkimised annavad positiivseid tulemusi, mõtlen siin näiteks suhete normaliseerimisele Kosovoga ning üha eh, konstruktiivsemale ehm, dialoogile naaberriikidega. samuti on vajalik eh, regionaalne koostöö selleks, et tihendada suhteid Euroopa Liiduga. Euroopa Liit peab seda liitumist pidama strateegiliseks selleks, et tagada julgeolek idaosas Euroopas. välispoliitikas on Serbia integratsioon määrava tähtsusega ja ma loodan, et Belgradi valitsus suudab teha julgeid valikuid selleks, et jätkata läbirääkimisi Euroopa Liiduga aitäh, järgmiseks härra Marias, palun. aitäh. läbirääkimised jätkuvad seega Serbia ja Euroopa Liidu vahel, kuid ma arvan, et Serbia rahvad oleksid pidanud saama õiguse referendumi teel otsustada, kas nad soovivad liituda Euroopa Liiduga. Kreeka toetab muidugi äh, Serbia liitumist ja kahe tuhande kümnendast aastast peale oleme sõlminud terve rea leppeid selleks, et tugevdada seda liitumisprotsessi. Euroopa Liidu liikmesriigid ei tohi blokeerida Serbia liitumist ja uute peatükkide avamine on siin väga oluline. Serbia ametivõimud peavad liikuma edasi korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. muidugi tuleb täita kõik protokolli kriteeriumid, kriteeriumid, see näitab, et Serbia on oma kodutöö ära teinud ja on ära teinud selle, mida tuleb teha selleks, et muuta institutsioone koduriigis demokraatlikumaks. proua Lunatšek, üks minut. aitäh, ma palusin sõna vaba mikrofoni voorus, sest mul on tegelikult küsimus härra Plenkovitšile. me rääkisime lühikese pausi ajal teie muudatusettepanekust infot äh, universaalse jurisdiktsiooni kohta, kuid ma püüdsin selle kohta rohkem teada saada ja sain teada, et see seadus, mida meie tahame muudatuse ettepanekuga kaotada, seda tehti juba kahe tuhande kolmandal aastal ja komisjon ja rahvusvaheline üldsus leppisid sellega. samuti oli Velko Maritši juhtumiga äh, tegu selle samu raames ning tagati äh, tunnistajad ja täielik õiguskaitse süüalustele kriminaalkohtus. seega ma ei saa aru, miks te seadust tahate kaotada ja ma mõistan, et tegemist on ju universaalse jurisdiktsiooniga. kõnelejad katkestatakse. härra Plenkovitš, kas te tahaksite vastata sellele küsimusele, te soovisite samuti sõna? lugupeetud proua Lunatšek, ma nägin, et te olete osaliselt informeeritud sellest küsimustest, võib-olla peaksime pidama seda arutelu pisut pikemalt kui need kakskümmend kolm sekundit, mis mul on jäänud. kahe tuhande kolmanda aasta seadus ei tähenda, et seda oleks rakendatud enne kahe tuhande kümnendat aastat ja Horvaatia võttis vastu seaduse, mis muudavad kõik sellele seadusele tuginevad seadused õigustühiseks, nii et teie teave on osaline, võtke seda homset hääletust silmas pidades arvesse ja härra Kastaldo, palun. aitäh mis puutub Serbiasse, siis algas, on alanud pikk liikumine Euroopa Liidu suunas. väga oluline on see, et McAllisteri raportis, nagu paljud rõhutasid siin juba, tegemist on äh, tasakaalustatud ja avatud äh, raportiga. Ehm, siin mainitakse ka kadunud inimesi, tegemist on verise episoodiga endise Jugoslaavia riigi ajaloos. kaksteist tuhat perekonda ei tea oma lähedaste saatust ja seega Serbia peab koos äh, oma naabritega selle probleemi lahendamise nimel töötama. Serbia on nüüd ka OSCE eesistuja, see on soodushetk selleks, et olla vahendajaks dialoogis Venemaaga, kellega neil on ühised ajaloolised ja kultuurilised sidemed. ma loodan, et tegemist on hea võimalusega äh, taaskäivitada diplomaatia ning vältida sõda aitäh, seega on meie arutelu lõppenud ja sõna saab volinik Haan. aitäh, juhataja, lugupeetud riigisekretär, lugupeetud parlamendiliikmed, aitäh selle huvitava arutelu eest, see peegeldab, kui olulisele kohale seab Euroopa Liit laienemisprotsessi, mis on oluline reformide läbiviimiseks eh, kogu Balkani riikides, eriti just Serbias. õigusriigi küsimused eh, ja ametivõimude pädevus on olulised küsimused ka sõjakuritegude käsitlemisel. Serbia ja naaberriigid peavad eh, rohkem tegema ka regionaalset koostööd ja liikuma lepituse suunas. ma kasutan võimalust, et äh, rõhutada, et ähm, tõhus sõjakuritegude käsitlemine on ka olulisel kohal läbirääkimistes Serbiaga. Ähm, seireraportis äh, Äh, mis puudutab peatüki kakskümmend kolm, rõhutatakse vajadust äh, kiireloomulist ja võrdõiguslikku sõjakuritegude kohtlemist, proportsionaalseid karistusi ning äh, ohvrite kaitset. kõik need soovitused peab kaasatama ka tegevuskava juriidilisse ossa enne kahekümne kolmanda peatüki avamist. komisjon on kaasatud selle tegevuskava väljatöötamisse ning kaalub meetmeid, mida Serbia on selles valdkonnas vastu võtnud. aitäh veel kord selle väga huvitava arutelu eest ja aitäh ka härra McAllisterile ja tema kolleegidele selle väga tasakaalustatud raporti eest, aitäh! The... aitäh, nüüd saab sõna nõukogu proua Kalnia Lukaševitsa. lugupeetud juhataja, volinik, daamid ja härrad, selleks, et kokku võtta seda arutelu, tahaksin kõigepealt tänada ta raportööri väga hea töö ja pühendumuse eest David McAllisteri. meil on olnud väga viljakas arutelu. meie usume, et Serbial on nüüd ees selge tee, kuidas edasi minna liitumisega kuigi järgmise peatükk ei ole veel avatud, on Serbia näidanud valmisolekut läbirääkimistes kiirelt e-, edasi liikuma. nõukogu on nõus sellega, et esimesed peatükid tuleks kiiresti avada. selles protsessis lähtume liitumisläbirääkimiste raamistiku põhimõtetest, kus on kirjas, et äh, läbirääkimiste lõpuleviimine tugineb Serbia edusammudele ja majanduse ning äh, sotsiaalpõhimõtete lähendamisele suhted ähm, naaberriikidega, eriti Horvaatia ja Kosovoga, on väga olulised just praeguses läbirääkimiste etapis. selles vallas on meil väga hea meel kõrgetasemelise dialoogi jätkumise üle üheksandal veebruaril. me julgustame mõlemaid osapooli kasutama seda hoogu ära ning tegema koostööd selle nimel, et jõuda kokkuleppele praegu veel lahtistes küsimustes me tahaksime pöörata tähelepanu eriti monitoorimisprotsessile mõnes olulises küsimuses. Neid küsimusi käsitletakse meie järeldustes. enne järgmisi samme läbirääkimistes on väga oluline need küsimused lahendada. siinkohal kiidan parlamendi soovi tõugata aidata Serbiat veelgi edasi reformide teel. ja aitäh selle raporti eest. aitäh, lugupeetud minister ja aitäh kõnelejatele ja härra McAllisterile mõistmise eest ja kõigile kõnelejatele, meil on veel üks ähm, küsimus